ja esitan ühe äh, tähele, äh, ühe teadaande, ehk siis, et härra Juan Fernando Lopez Aguilar on sotsiaaldemokraatide fraktsioonist äh, lahkunud ja on nüüd fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliige ning see muudatus jõustub alates viieteistkümnendast aprillist kaks tuhat viisteist. nüüd aga läheme me edasi järgmise päeva